przewodniczący! tere õhtust, proua volinik, tere tulemast. alustame nüüd siis õhtuse istungiga. Äh, tere tulemast ka härra minister. ma ei tea, kes on siin paremini esindatud kas nõukogu ja komisjon kokku võetud või meie parlamendiliikmed, aga igatahes alustame istungit. alustame siis istungit. olen saanud mõningad muudatusettepanekud komisjonidelt ning delegatsioonidelt ning see avaldatakse ka tänases protokollis ning kui protokoll vastu võetakse ilma vastuväideteks, väideteta, siis loetakse, et need on ka vastu võetud